Good afternoon. I am very surprised. tere pärastlõunat, ma olen väga üllatunud. üllatunud sellepärast, et hommikul kell null üheksa kümme oli siin saalis palju vähem inimesi kui praegu. kujutage ette, kui äh, tühi siis see saal oli täna hommikuse istungi alguses kell üheksa. aga läheme siis nüüd pärastlõunase osa juurde. ees on päevakorrapunkt number kolmteist kümneprotsendilise mm, elektrienergia ühenduste eesmärgi saavutamine, Euroopa elektrivõrgu seadmine kahekümne, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on selle raporti nimi, raportööriks on Peeter Erikson, kes on ka saalis kohal ja me tahaksime oma arutelu siis alustada nüüd. nagu te kõik väga hästi teate, tegemist on väga konkreetse sammuga Energialiidu suunas. nimelt eesmärgiks on siis see, et äh, oleks tagatud kümme protsenti elektrienergia ühendustest. see on väga oluline, kui me tahame realistlikult tõesti selle Energialiidu äh, välja ehitada ja sellest oleks väga palju kasu meie elektrienergia siseturu heaks ja kui me räägime tarnekindlusest, siis loomulikult on see seotud ka sellega, sest et see oleks väga-väga suur samm edasi. nii nagu maagaasi puhul äh, toodi tagasipööratava vooga. nagu te teate, see on elektrienergia puhul äh, täiesti tavaline me näeme oma energiaühendustest ja süsteemi vahelistes ühendustes pidevalt äh, nii-öelda tagasivoogu ja see on täpselt samamoodi nagu maagaasi puhul. meie raportöör härra Erikson, teil ongi nüüd sõna. suur tänu! ma olen teiega täiesti nõus Äh, süsteemivaheliste ühenduste küsimus on väga-väga oluline, see on Energialiidus üks äh, olulisemaid küsimusi. enamus, äh, mida me tahame saavutada, sõltub sellest, kas on võimalik välja ehitada ühtne Euroopa elektrienergia turg. täna meil sellist turgu ei ole aga ilma selleta ei ole võimalik saavutada ka paljusid teisi eesmärke. ja sellepärast ma peangi seda niivõrd oluliseks, et äh, selle asjaga me oleme asunud tegelema. koostöö kolleegidega on sujunud ka väga hästi, nende variraportööridega, kellega me koostööd oleme teinud, äh, oleme me saanud omavahel väga hästi hakkama olen üritanud kaasata kõikide seisukohad nii palju, kui see on võimalik ja mulle tundub, et äh, me oleme saavutanud peamistes küsimustes äh, kokkuleppe ja võib-olla kompromisside puhul oleme läinud isegi liiga kaugele ja eks vaatame, mis saab siis täna kõige olulisemad küsimused puudutavad Atserit, me tahame ta, et see amet oleks jõulisem, neil peab olema rohkem inimesi, et oma ülesandeid täita, lisaks sellele peab neile omastama ka kontrollimehhanismi selleks, et nad saaksid valvata siseriiklikke võrke ja ametkondade tegevust siseriiklikul tasandil selles osas on kokkulepe saavutatud, samuti on saavutatud kokkulepe selle kümne protsendi osas ja on tõesti väga oluline energiaühendusi laiendada liikmesriikide vahel ja lõpuks jõuda ühtse Euroopa elektrienergiaturuni. aga lisaks sellele on meil vaja ka lisaks regionaalseid eesmärke mis on siis täpsemad, defineeritumad, äh, räägivad konkreetsemalt siis sellest, äh, mida meil on tulevikus vaja. millised on need kitsaskohad, ähm, mille osas tuleb muudatused sisse viia ja mida meil on vaja selleks, et tagada investeeringud ühtse energiavõrgu toestamiseks kuid üks küsimus on jätkuvalt lahendamata. küsimus, mille osas äh, siis me ei ole äh, veel kokkuleppele jõudnud. nimelt, äh, kas me peaksime minema üle siduvatele eesmärkidele? see küsimus ripub veel õhus ja ma kardan, et kui me läheme liiga kaugele nende siduvate eesmärkide osas, võib see hakata meie eesmärgile vastu toot-, töötama. siis satuvad võib-olla investeeringud täiesti valesse kohta, Küpros näiteks on teinud väga suuri investeeringuid, selleks, et see kümneprotsendiline eesmärk saavutada ja kui me nüüd need eesmärgid siduvaks teeva, teeme, siis äh, see suhteliselt äh, pehme lähenemine ilmselt äh, kaob. Hispaania ja Portugal näiteks, Pürenee poolsaare küsimus laiemalt, täna meil on see probleem, et Nad ei ole ühendatud kümne protsendi ulatuses ja neil on vaja rohkem ühendusi Prantsusmaa ja ülejäänud Euroopaga. aga küsimus on siis selles, et kas tõesti peaks sisse tooma siduvad kohustused iga liikmesriigi jaoks. Hispaania ja Portugal omavahel juba aga on taganud kümneprotsendilise ühenduse ja tekib küsimus, et miks nad peaksid siis veel rohkem investeerima, et seda protsenti veelgi tõsta ja sama on äh, Balti riikidega, Eesti, Läti, Leeduga. nii et ma arvan, et see pehmem lähenemine, see vabatahtlik kümne protsendi eesmärk on ennast õigustanud, kuid sellega peaksid kaasas käima regionaalsed eesmärgid. võiks olla siis eraldi eesmärgid äh, Pürenee poolsaare jaoks, äh, Põhjamere piirkonnas, ütleb kõneleja suur tänu! Thank you very much! suur tänu, härra raportöör! kaheksast variraportöörist kohal on neli ja kuulasid seda, mida te ütlesite, härra raportöör. ja sõna saavadki nüüd äh, siis raportöörid Benson, äh, Soledad äh, Cabezon Ruiz, härra Delitška ja siis Ähm, Barbara Kappel. härra Benson, suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri härra Eriksoni selle raporti eelnõu eest, see on väga hea algus, alguspunkt äh, meie edasiseks tööks. rahvapartei variraportöörina ma toetan seda, et me oleme saanud pidada dialoogi niivõrd konstruktiivses õhkkonnas, ma olen temaga täiesti nõus äh, märkuste äh, osas, mis puudutavad ühtset energialiitu suur tänu, et me saime nii hästi koostööd teha selleks, et esitada üheskoos äh, muudatusettepanekud ja teha seda koordineeritult. tooksin aga lihtsalt välja selle raporti kõige olulisemad aspektid meie fraktsiooni jaoks. kõigepealt on väga oluline, et me tunnustaksime seda, et energiasegu on siiski liikmesriigi pädevuses. see sellele põhimõttele ei ole selles raportis aga minu meelest piisavalt tähelepanu pööratud ja sellepärast ma olengi teinud ettepaneku see siia raportisse sisse lülitada. minu meelest ei ole automaatselt vastuolus liikmesriikide pädevusvaldkond siin Euroopa kliima- ja energeetikaeesmärkidega aastaks kaks tuhat kolmkümmend. teiseks on väga oluline, et me toetaksime seda kümne protsendi eesmärki Euroopas energiaühenduste puhul. see on väga oluline selleks, et tagada hästi integreeritud Euroopa energiaturg, et vältida mm, eh, nii-öelda isoleeritud eh, energiapiirkondi, näiteks nagu Läänemere piirkonnas ja mujal ja väga oluline on tarnekindluseks ja Euroopa konkurentsivõimeks ja samuti. kuid eh, samas tuleb mõelda ka sellele, et see kümne protsendi eesmärk ei saa jääda ainsaks tuleb tagada seega siin see, et selles raportis viidatakse ka juurdepääsule tänasele juba olemasolevale taristule, olgu siis täidetud see kümne protsendi eesmärk või ei. kui meil juba on need seadmed paigas, tuleks neid ka kasutada ja see aspekt tuleks siia raportisse sisse tuua. ja lõpetuseks me tahaksime rõhutada seda, et me sellest raportist räägid, rääkides ei eemalduks kokkulepitud parameetritest. Euroopa energiaturg äh, peab Euroopa tarbijale olema nii kasulik kui võimalik ja seega me peame keskenduma nendele projektidele, mille Euroopa väärtus on kõige suurem, eriti kui me räägime rahastamisvahenditest. suur tänu, härra esimees, suur tänu teile, härra Erikson ja kõikidele teistele variraportööridele, suur tänu. Äh, kolleeg Ruiz, palun, sotsiaaldemokraatide nimel Bueno, yo quería... ma sooviksin kõigepealt tänada härra esimeest eh, teie sissejuhatuse eest, sest just sellises vaimus peaks seda raportit koostama, eh, sest kokkuvõttes on eesmärgiks ju eh, ühtse energiaturu äh, Eh, saavutamine ning eh, suurem eh, energiaturvalisus ning selleks on vaja kolmekümne protsendi võrra ühend-, elektriühendusi suurendada. loodan, et meil on võimalik jätkata konstruktiivset dialoogi ja praegusel hetkel pean ütlema ka seda, et ma ei ole eriti rahul praeguse sisuga, ütlen seda nii karmilt, sellepärast et ma äh, ei ole põhimõttega, kogu raporti põhimõttega rahul. mul on praegusel hetkel selline tunne, kui ma seda raporti projekti loen, et meie ühtse ees, ühtne eesmärk on silmist kaotatud, ei mõelda selle peale, et soovime ehitada ühtset energiaturgu. mulle tundub, et me ei toeta praegu ka energiaturvalisust, sest me ei soovi et äh, taastuvad energiat leviks kogu Euroopasse, et nad leviks ühest Euroopa osast teise ja et tänu sellele oleks meil võimalik pakkuda ka tarbijale taskukohast hinda. ning äh, äh, praegusel hetkel on, soovitakse ju vähemalt minimaalselt kümme protsenti Ehm, elektrisüsteemide ühendamist, mida pole aga su su suudetud saavutada. mõelge meie ühiste eesmärkide peale, mõelge selle peale, millised on meie ehm, eesmärgid, millised on meie soovid ja sellega seoses ehm, ma tahaksin, et rõhutaks eriti selle kümneprotsendilise elektrisüsteemide ühendamise peale ja et Euroopas kaoks ära nii-öelda eh, energiasaared praegusel hetkel on edastatud ka selliseid arve, mis pole õigeid, praegu Pürenee poolsaarel pole praegu kümmet protsenti elektriühendusi ja mitte ainult, et ei ole, vaid praegusel hetkel on see kaks kuni kolm protsenti ja pole ette näha ka, et lähemas tulevikus äh, oleks äh, lootust, et see arv suureneks. nii et ma paluksin, et me mõtleksime selle peale ja äh, kuigi variraportöörid Eh, on pärit riikidest, kus eh, energiaühendused on palju paremas seisus eh, kui Hispaanias, tahaksime siiski, et nad mõistaksid seda, et need meie seast, kes me oleme energiasaartelt pärit, peaks, soovime siiski rõhutada, kui oluline see küsimus on, et te mõistaksite seda nagu eh, Eh, me mõistaksime seda, et eh, sellised eh, saared ära kaoksid, nagu see ütles ka härra Kaniete, ta ei olnud otsesõnu, aga ta viitas sellele, peaksime võitlema selle nimel, et minimaalselt kümme protsendi ulatuses elektrisüsteemide ühendamine toimiks uh,. Thank you, madam For.... suur tänu, suur tänu selle sõnavõtu eest, härra Delitška, palun järgmisena tere pärastlõunat! ma tean, et viisakas on äh, kõigepealt tänada raportööri, aga seekord ma ütlen seda täiesti siiralt. tõesti, äh, temaga koostöö sujus väga hästi, ma hindan kõrgelt ka teiste kolleegide variraportööride panust. ma tahaksin alustada võib-olla natukene poliitilisema märkusega kõigepealt, ega see eesmärk ei ole ju midagi uut. meil on kõigil veel meeles, et aastal kaks tuhat kaks me seadsime endale selle eesmärgi, me oleme selle eesmärgi kallal tööd teinud ja me teame, milline täna olukord on. kolmteist aastat hiljem ei ole olukord eh, oluliselt muutunud, selle tuleks ka maha öelda, see tuleks selles raportis välja öelda, tuleb välja tuua, mis on tõelised probleemid, mis on kitsaskohad, aga tuleb seada endale ka reaalseid eesmärke. ma tahaksin vältida seda, et aastal kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat kakskümmend viis peame äh, samasuguse raporti jälle esitama. üldiselt see raport on aga ilusti tasakaalus ja tuleb tunnistada, et äh, ega minu jaoks üldse problemaatiline ei olegi. ütleksin võib-olla ainult nii palju, et mida rohkem aega me sellega tegeleme, seda rohkem muudatusettepanekuid esitatakse. ja sellega lahjeneb natukene ka see tekst, mina tahaksin, et see raport oleks lööv poliitiliselt, kus on välja toodud kõik äh, raskused, aga mille sõnum oleks selge ja ma kardan, et mõned muudatusettepanekud töötavad vastupidises äh, äh, suunas ja ma palun, et kolleegid ei esitaks lõpmatuseni muudatusettepanekuid, sest see tõesti kõik nõrgestab seda sõnumit aga ühe olulise märkuse tahaksin teha veel, me ei saa turgusid eirata. kõik äh, kolleegid, kes sõna võtsid, seni on rääkinud energiaturust, aga see tähendab ka seda, et me peame mõtlema ja tunnustama seda, millised on praegu energiavood äh, ja samas tuleb muidugi Äh, renoveerida need ühendused, mis on kasulikud, aga välja ei tohiks ehitada mitte midagi sellist, mis ei vasta turu vajadustele. seni, mulle tundub, on see raport äh, õigesti tabanud naelapea pihta, mõned nüansid tuleb veel läbi rääkida ja ma saan aru, et kõik kolleegid ei ole rahul selle asjaga selle raporti üheks eesmärgiks on olnud ka lähtuda tõenditest ja ma arvan, et see on õige, peaksime lähtuma konkreetsetest mõjuhinnangutest ja see tuleks ka välja tuua. sotsiaaldemokraatide kolleeg äh, proua rääkis solidaarsusest, äh, ma toetan seda, aga solidaarsusega käib minu meelest kaasas ka vastutus ja ALDE nimel ei lähene ma sellele sugugi mitte siseriiklikust aspektist. räägiti, et mõned liikmesriigid on natukene teistsuguses olukorras kui teised, aga mina räägin asjast liikmesriikide üleselt, keskendun Euroopa vajadustele ja faktidele ja ma arvan, et Pürenee poolsaare küsimus äh, võib võtta vaatluse alla, aga me peaksime siiski jääma holistliku lähenemiseni ja võib-olla mõned regionaalsed viited tooma sisse, aga mitte rohkem kui vaja, et see raport ei satuks nende probleemide pantvangiks. ja nüüd veel mõned märkused, mis veel tuleb sellest raportist välja, seda on ka juba seda sõnastust natukene muudetud, rohkem ma seda enam muuta ei tahaks, sest see muutub ainult nõrgemaks me ei peaks rääkima mitte ainult võrkudest, energiat ja raha selleks kulutama, ilma selleta, et ka selle, käib sellega kaasas ka investeeringud siseriiklikesse võrkudesse. see tasakaal tuleb saavutada, ilma selle tasakaaluta on tegemist raha raiskamisega ja mul on väga hea meel, et meie raportöör sellega ka on arvestanud. ja minu viimane märkus, kas need kvoodid peaksid olema siduvad? isiklikult äh, Äh, olen ma avatud igasugustele seisukohtadele, aga äh, raportööril on mõneti õigus. mõned elemendid äh, käivad tõesti meie eesmärgile vastu ja ka siin tuleb see tasakaal saavutada ja veel üks viimane märkus, näiteks sellised piirkonnad nagu Balti riigid, Pürene poolsaarele siin juba viidati, aga loomulikult ka Balti riikide puhul äh, huvi äh, nende ühendamise vastu on suur, aga tegelikult on küsimus see, et äh, kui see on võimalik, millal ja kui see selgus on käes, siis me võime tulla selle asja juurde tagasi, aga me oleme õigel rajal, äh, olen raportööriga nõus, et me peaksime olema natukene distsiplineeritumad ja mitte nii palju muudatusettepanekuid esitama. suur tänu, kallis kolleeg. proua Kappel. May I ask you Thank you. to take your floor? aitäh, esimees. Äh, ma teen äh, lühidalt. Äh, olen tõesti selle raporti variraportööriks ja võin öelda, et see raport käsitleb paljusid olulisi punkte, vähemalt neid, mis on olulised variraportööri jaoks, iseäranis seda, mis regionaliseerumisega on seotud ja samuti elektrivõrkude ühendamisega, minu arvates ka regioonide tasandil on see väga oluline probleem samuti ähm, on siin äh, rahastamise poole pealt äh, teemasid, olulisi teemasid käsitletud. Ähm, äh, keskne küsimus on näiteks Äh, see välja selgitada, kuidas, äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Austria ja Saksamaa vahel meil need elektrivõrgude vahelised ühendamised toimivad väga hästi, aga samas on Atser praegu need küsimärgi alla seadnud. minu arvates peaks selles raportis käsitlema äh, natukene rohkem varustusallikate mitmekesistamise küsimusest Ähm, see on äh, seotud ju ka energiavarustuskindluse küsimusega, millest volinik Kalniete täna kõneles ja see on seotud ka Energialiidu teemaga. Äh, minu arvates on see oluline ja ma arvan, et seda teemat võiks siis natukene põsi, põhjalikumalt käsitleda, samuti rahastamise teema, äh, jah, seda siin raportis küll käsitletakse, aga see valdkond on palju põhjalikum ja palju keerulisem Äh, on olemas konkreetseid plaane, konkreetseid äh, ühishuviprojekte, äh, prioriteetprojekte, on üsna konkreetseid rahastamisallikaid nagu Euroopa ühendamise rahastu, niisiis on olemas Euroopa energiaprogramm ja samuti mitmesugused regionaalsed rahastamisvahendid, nii et, et konkreetseid plaane on olemas ja ei maksa olla nii üldsõnaline siin raportis Äh, minu arvates äh, võib-olla äh, peaks natukene rääkima ka sellest, kuidas kiirendada nende ühishuviprojektide ellurakendamist. ma ei tea, kas seda kiir, kiirmenetlust saaks rakendada üldiselt, igatahes Austrias me oleme täheldanud, et nende ühishuviprojektide ellurakendamine Äh, võtab liiga kaua aega ja see mõjub äh, kahjulikult infrastruktuurile, mis seda kümne protsendist eesmärki võrkude ühendamise puhul äh, puudutab, siis mina leian, et see hea eesmärk, see peaks meie arvat-, minu arvates olema vähem eesmärk Ehm, ma arvan, et see kümme protsenti peaks olema vähim eesmärk, nagu ütlesid eh, Hispaania kolleegid, sellepärast et Hispaania ja Portugali vahel need ühendused juba on jõudnud selle kümne protsendi tasemele, igatahes on äärmiselt oluline, et me energiavarustusallikal mitmekesistamisele mõtleksime ja vaataksime, kuidas ka teistest allikatest pärinevat energiat eh, võrkudesse saada, nii et, et ka selles kontekstis on see kümneprotsendine eesmärk väga oluline ja, ja regionaliseerumise teema käsitlemine on samuti samuti väga oluline, nii et, et äh, ma arvan, et me saame sellest veel järgmistel variraportööride kohtumistel kõnelda ja ühiselt ka tulemuse saavutada. aitäh! veel kaks inimest on sõna soovinud, härra Sorinio ja proua Ernst. kas äh, keegi veel soovib sõna saada, siis palun andke märku. niisiis, kõigepealt härra Sorinio jah. aitäh, esimees. täna hommikul toimus meil väga huvitav arutelu volinik Anietega. ja sellest arutelust äh, tuli välja, et on kaks väga olulist elementi, mida peaks kaaluma kõigepealt äh, energiaturu ülesehitus ning teiseks selle energiaturu juhtimine. iseäranis nõukogu äh, Äh, eelnõu, mis puudutab energiaturu juhtimist. plaanita, plaanitav äh, meetod on sisuliselt tõhustatud avatud äh, koordineerimismeetod ja komisjon ja nõukogu on seadnud teatud eesmärgid, mille täitmist hinnatakse kahe aasta pärast see mudel aga peaks tuginema väga tugevale elektrivõrkude ühendamisele mis tagaks siis üldise raamistiku kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile. aga äh, ma arvan, et siin ainult koordineerimisest siiski ei piisa, sellepärast et äh, kui meil on tõkked energia liikumise teedel, siis äh, niimoodi võib lõppkokkuvõttes kogu süsteem kokku kukkuda. ma tean, millist Äh, alustel seda raportit on koostatud ja minu arvates siin raportis ei läheneta küsimusele täiesti terviklikult. Äh, see raport tugineb paljudele äh, eelarvamustele, just nende inimeste eelarvamustele, kel võrguühendustega probleeme ei ole. mina nõuaksin, et me läheneksime teemale ratsionaalselt. kui meil ei ole minimaalset elektrivõrkude ühendamist, siis ei hakka kunagi ka toimuma ühtse, ühtne Euroopa energiaturg aitäh, proua Ernst, palun. aitäh, esimees. Äh, aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. Äh, jah, loomulikult on äh, tahaksin kõigepealt teha ühe lühikese märkuse, tahaksin kõigepealt tänada raportööri selle eest, et ta on koostanud raporti või põgemisi kompromissteksti, mis on tõepoolest hea ning nad on tõesti palju, siin arvestatakse paljude ideedega, tegemist on tõesti keerulise teemaga ja mulle tundub, et selle raporti suund on õige. mis puudutab seda kümmet protsenti, Äh, siis algusest peale äh, me ei ole sellega kõik väga rahul olnud, kümme protsendi, viisteist protsenti, see on selline äh, suhteliselt meelevaldne pro protsent Äh, ja on selge, et meil on vaja rohkem elektrivõrgude vahenda ühendamist, äh, asi on aga liikmesriigiti üsna erinev, mõnedes liikmesriikides on see kümme protsenti juba ammu ülendatud ja, ja otsustavas küsimuseks ei ole mitte elektrivõrgude ühendamine, vaid see, et äh, tagatakse juurdepääs energiaturule, et see juurdepääs oleks olemas ja väga oluline on, et me arvestaksime ka taastuvenergiaallikatega jah, me võime rääkida palju elektrivõrkude ühendamisest, aga meie jaoks on kõige otsustavamaks siiski äh, taastuvenergiaallikad, mida ei tuleks mitte ainult kaasata, need peaksid olema esiplaanil äh, ja äh, see loomulikult ei ole kerge. nüüd Atser, see on meie jaoks suhteliselt vaidlusalune amet, mina usun ja loodan, et me suudame seda ametit tugevdada me oleme juba kolleegidele maininud põhjusi, miks selline amet vajalik on ja eh, ma arvan, et me peaksime eh, seda teemat eh, kõnelema, käsitlema. kolmas punkt, millel tahaksin peatuda, see puudutab just nimelt põhjapoolsetest liikmesriikidest pärit saadikuid, me räägime avameel, avamere tuuleenergiast, sellesse teemasse suhtume me üsna kriitiliselt ja praeguses makromajanduslikus eh, olukorras peaksime me mõtlema mitte ainult majandusele, peaksime mõtlema ka eh, keskkonnale eh, ning parimad oleksid siin sellised tsentraalsed lahendused Äh, aga sellisel kujul, nagu see punkt siin praegu raportis sõnastatud on, me seda toetada ei saa. Äh, me äh, suhtume skeptiliselt sellesse, et asjad on nagu praegu hästi reguleeritud ja ma arvan, et võib-olla peaksime Hispaania kolleegidega täpsemalt arutama, milliseid muudatusettepanekuid siin esitame, aitäh. aitäh äh,. härra Kohvart, palun, aitäh ja aitäh ka raportöörile väga huvitava ja hea raporti eest. võib-olla äh, jätkaksin äh, sealt, kus lõpetas kolleeg Sorinio, just nimelt see turu ülesehitus ja turu juhtimine, minu arvates on äärmiselt oluline, et meil oleks siin selge e, Euroopa e, nägemus ja arutasime seda asja ka volinik Kalnietega see, see kümne protsenti üldine eesmärk on üks asi, aga me peaksime vaatama ka vahendeid ja üheks vahendiks on võrkude ühendamine ja kui me soovime võrke ühendada, siis me peame tugevdama ühist poliitikat ja samuti ühiseid institutsioone nagu ACER näiteks. ja me oleme palju kordi öelnud, et tuleb pöörata rohkem tähelepanu nendele vahenditele, mis aitavad võrkudevahelisi ühendusi parandada ja suurendada nii et, et ma arvan, et kõigepealt me peaksime siis panema rohkem rõhku just nimelt nendele vahenditele, et meil peab olema terviklik Euroopa tasandil lähenemine, kui tahame selles vallas midagi saavutada. ja ärgem unustagem, et meil on endiselt kitsaskohti liikmesriikide vahel, selle teemaga peaksime tegelema ja on lausa häbiväärne, et me räägime ühtsest energiaturust, aga meil ei ole seda ühtset energiaturgu, sellepärast et ühendustes on kitsaskohti. ning veel üks märkus me rääkisime siin äh, võimekustest, tootmisvõimsusest, me tahaksime ka äh, teha, äh, muuta oma tootmist keskkonnavõid-, sõbralikumaks ja kui me soovime, et meil oleks selline üle-euroopaline turg, siis meil on vaja just nimelt neid võrkudevahelisi ühendusi, aga igatahes tahaksin raportööri tänada väga huvitava raporti eest ja jääme ootama edasisi arutelusid, aitäh! aitäh! ja kolleeg Pohhe järgmisena. aitäh, mina tahaksin tänada härra raportööri tehtud töö eest, sellepärast et energiainfrastruktuuri tugevdamine on üks olulisemaid elemente, mis aitab meil ühtset energiaturgu saavutada. meil on vaja paremaid piiriüleseid elektrivõrkude ühendusi aga äh, me ei tohi kõike taandada ainult sellele kümne protsendi eesmärgile. me ei saa rääkida ainult kümnest protsendist juba olemasolevast tootmisvõimsusest ja seetõttu ma toetan raportööri seisukohta, et tuleb arvestada mitte ainult praeguse asjade seisuga, äh, vaid me peame vaatama ka, millised on ressursid liikmesriikides ning milline on äh, iga riigi võrgu kvaliteet, näiteks äh, probleemid Saksamaa võrgus seavad ohtu ka naaberriikide võrgud ning seetõttu peaks komisjon ja reguleerijad pöörama palju rohkem tähelepanu just nimelt liikmesriikides sidemistele energiavõrkudele. ja väga oluline e, osa seatud eesmärkide saavutamisel oleks ka Äh, riigisiseste energiavõrgu kitsaskohtade kaotamine ning äh, liikmesriikide poliitikat tuleks paremini koordineerida, kasutades olemasolevaid Euroopa Liidu rahastamisvahendeid. Äh, see võimaldaks meil võib-olla pöörata tähelepanu nendele valdkondadele, mis seda kõige rohkem vajavad, aitäh! ja komisjoni nimel saab nüüd sõna härra Glaser. esimees vabandab, et hääldas esineja nime valesti ja tegemist on siis äh, energeetika peadirektoraadi esindajaga. aitäh, härra esimees. Äh, kõigepealt tahaksin tänada raportööri meie arvates äh, väga heas tasakaalus oleva raporti eest. kordaksin veel kord, et see kümme protsenti elektrivõrkude ühendamist on miinimumeesmärk, rõhutan miinimum, ja see on eesmärk, millel on kolm peamist eesmärki Äh, ja need eesmärgid on seotud energiapoliitikaga, jutt ei käi ainult äh, energia siseturu lõpuleviimisest, see puudutab ka äh, varustuskindlust ning samuti jätkusuutlikkuse edendamine elektrivõrkude läbi. niisiis, meie arvates on tegemist tasakaalustatud lähenemisega, me leiame ka, et propageerides mittesiduvaid eesmärge Äh, läheb see raport õiges suunas, selleks õigeks suunaks on paindlikkus, mis ei välista solidaarsust, aga äh, annab palju rohkem manööverdamisruumi, arvestamaks just nimelt riiklike ja regionaalsete eripäradega. Äh, kõneldes rahastamisest, siis tuginedes ühishuviprojektidele elektri ja gaasi vallas, saime jällegi kinnituse, et rahastamine ei ole kõige olulisemaks takistuseks elektrivõrkude arendamisel, vaid pigem load ja avalikkuse poolne heakskiit projektidele. see kolm ja pool aastat, mis kulub loa saamiseks, äh, Äh, on midagi, millest liikmesriigid peavad kinni pidama ning liikmesriigid peavad tegema kõik, mis nende võimuses, selleks, et luua õiged struktuurid, mis võimaldavad projekti arendajatel äh, järgida kõike, mis Euroopa Liidu seadustes kirjas on ning samuti tuleb kaasata avalikkus, äh, loomaks selliseid struktuure, Äh, mis võimaldaks siis kolme ja poole aastaga äh, äh, luba saada ning liikmesriigid, kes tahavad teha rohkem, võivad seda süsteemi kohaldada mitte ainult ühishuviprojektidele, vaid ka teistele infrastruktuuri arendusprojektidele oma riigis ja loomulikult loa andmise menetlus peab kestma sama kaua. aitäh! aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest! aitäh Euroopa Komisjonile ja nüüd annaksin sõna raportöörile, et ta meie arutelu kokku võtaks. aitäh, esimees. tänan kõiki märkuste ja sõnavõttude eest äh, hindan neid ja muudatusettepanekuid, mis tehti ning ma arvan, et me Äh, koostame raporti, mida toetab äh, laevad äh, enamik meie komisjoni liikmeid. ma võib-olla lõpetuseks peatuksin mõningatel konkreetsetel probleemidel, mis meil Euroopas selle teemaga on. et te näeksite, et probleemid on natukene erinevad ja alustaksin oma koduriigist meil on olemas head võrkudevahelised ühendused, näiteks Saksamaa, Taani, Rootsiga äh, või ka Poolaga, aga äh, need võrgud ei ole alati avatud äh, energia liikumiseks, see on probleem, millega me peame tegelema. võrkude ühendused ei ole alati probleemiks ja meil on vaja ka, et need võrgu, ühendused oleks avatud, nii et, et meil on vaja pädevaid asutusi, kes hoolitsevad selle eest, et pole, et äh, süsteem toimib ja äh, pro-, Poola kohta ka üks näide, Poola äh, on omamoodi energiasaareks, ühendusi Lääne-Euroopaga on vähe ning meil on vaja rohkem võrkudevahelisi ühendusi. kolmandaks probleemiks on Saksamaa ja Põhja- ja Lõunamaa Saksamaa vahelised ühendused, siin ei ole kümneprotsendine eesmärk mitte mingisugune lahendus, aga see on siiski eh, üks samm selleks, et eh, probleemi lahendada sest kui see probleem lahendatakse, siis väga paljud teised probleemid võrkudevaheliste ühenduste ja ühisturuga lahendatakse, ka paljud probleemid, mis meil on Poolaga. neljas probleem on seotud Püreneede poolsaarega Äh, see on palju vähem äh, ühendatud Lääne-Euroopaga, aga tegemist on regionaalse probleemiga. Äh, kümme protsenti kohustusliku eesmärgina seda probleemi ei lahenda, aga kui meil on täiendavad regionaalsed eesmärgid, siis ähm, oleks võimalik Pürenee poolsaare probleem lahendada. aga mina leian, et on oluline seda teha ning äh, ma leian, et see kümneprotsendine eesmärk on olnud hea ja see on äh, ka hea, äh, seal saab edasi minna, võib-olla kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks seada eesmärgiks viisteist protsenti, aga meil on vaja ka täiendavaid meetmeid ning vastuseks proua Ernstile ütleksin, et et minu arvates ühenduste küsimus ei ole seotud ainult ühisturu loomisega, see on äh, seotud ka sellega, et äh, kliimapoliitika vallas seatud eesmärke saavutada, sellepärast et kui meil on ühisturg, siis see on hea ka taastuvenergiaallikatele, kaheksakümmend protsenti äh, probleemidest, mis on seotud ühendustesse investeerimistega Äh, on just mõeldud selleks, et ka taastuvenergiaallikaid võrku ühendada, nii et, et ühenduste suurendamine aitab meil saavutada kliimavaldkonnas seatud eesmärke kaasata rohkem taastuvenergiaallikaid võrkudesse, nii et, et niimoodi suudame ka Pariisi äh, kliimakohtumisel oma eesmärke paremini saavutada. aitäh teile! meil on veel mõned minutid aega tahaksin ka ise midagi öelda. sest ei maininud Balti riike. sest nemad on tõeliseks energiasaareks, tegelikult nad on väga hästi ühendatud Venemaaga ja nende süsteem on ka Venemaa süsteemiga sünkroniseeritud, aga ei ole sünkroniseeritud Euroopa Liidu omaga ja neil ei ole ka piisavalt võrkudevahelisi ühendamisi, ühendusi. Äh, see oleks lihtsalt üks äh, näide, te mainisite siin näitena paljusid riike, mis on energiasaared ja Balti riigid tegelikult on meie jaoks väga suur probleem, härra Erikson. jah, põhjus on selles, et väga peatselt äh, suur osa sellest probleemist laheneb novembris käivitatakse uus ühendus Äh, Rootsi ja Leedu vahel ning meil on samuti plaane, äh, mis rakendatakse ellu äh, lähitulevikus, ühendamaks Balti riike Poolaga. jah, esimees tänab raportööri selle märkuse eest, sest tegemist on tõesti meie kõigi jaoks olulise asjaga. proua Kabeson-Ruiz. kuna aeg on, siis ma osutan juhust ma ei tea, kas ma suutsin hästi edasi öelda seda, mida ma mõtlesin, kuulasin, mida ütles komisjon, ütles, et projekt on tasakaalustatud, kuna see võimaldab äh, saavutada piisavalt suure äh, solidaarsuse, et kümne protsendini jõuda, kuid samas äh, jah, tõepoolest solidaarsus võib tähendada väga paljutki. meil on vaja eelkõige mõelda, mida teha selleks, et selliseid e-, energiasaari ei tekiks. kuulasin ka seda, mida ütles esimees ning mõtlen siinjuures regionaalsete eesmärkide peale, kus meie eesmärgiks on ähm, vähendada energiasaari, kus me võime liikmikul tasandil kümne protsendini jõuda. Äh, kui me soovime seda, siis on see saavutatav. näiteks Eh, Hispaania suure, eh, elektriühenduste suurendamine Portugaliga, siis eh, kahtlemata oleks võimalik kümne protsendini jõuda, kuid sellest ei piisa, vaid küsimus on selles, et me saaks kasutada ja jagada, ehm, jagada, et jagada taastuvenergiatest tekkivat energiat, tahaksin siinkohal rahuldada meie uue kolleegi ja kinnitada, et tõepoolest mõningad meetmed on äh, võetud kasutusele väga keerulisel ajahetkel Hispaanias, see aga ei tähenda seda eh, ja ei ole ka midagi, mis näiteks vastupidist, et äh, taastuvenergiate turg Hispaanias äh, ei oleks olulise tähtsusega. sellega seoses kuulan huviga seda, mida öeldi ka Balti riikide kohta, see puudutab neid ju samamoodi, loodan jätkata järgmine konstruktiivset dialoogi, et kõik koos rahuldava tulemuseni jõuda Madame. suur tänu, palun proua de Castillo. vabandust, esimees, et ma alguses tööle kohal ei olnud, sest äh, olin tegevuses teistes äh, äh, komisjonides, kuid kuna ma koostan muudatusettepanekuid selle raporti jaoks, siis sooviksin rõhutada seda, Äh, rääkida äh, sellest, mida ütles proua Cabeson Hispaania kohta ning tahaksin midagi öelda just taastuvate energialiikide korda, kohta ning ähm, elektrisüsteemide ühendatuse kohta. Äh, see, et, ähm, et taastuvad energialiigid on Hispaanias, on hästi arenenud, on seotud ka sellega, et energiasüsteemide ühendatus hakkaks toimima see tähendab seda, et teatud ajahetkedel, kui toimub äh, ületootmine äh, taastuvate energialiikide juures, äh, oleks võimalus jaotada see energia laiali, müüa see edasi energiasüsteemide ühendatuse kaudu, samamoodi siis, kui Pürenee poolsaarel tekib energiapuudus, siis äh, eriti just Hispaanias, sest ühendus kohtleb Prantsusmaaga on äh, läbi Hispaania, siis äh, on ju hea, kui on olemas selline energia, elektriühendus, äh, mis äh, aitaks äh,, aitaks äh, säilitada piisavat vajalikku energiataset ja samus aitaks paremini ära kasutada äh, Eh, kaastavaid energialiike. suur tänu, väga hea, et meil nüüd palju aega, saame hästi paljudest asjadest rääkida. ning eh, see, mis puudutab taastuvaid energialiike, siis eh, on meil väga palju erinevaid skeeme, väga palju erinevaid võimalusi liikmesriikidesse, nii et kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on keerulise sorti konkurentsiga, kui avame turu taastuvale energiale praegusel hetkel, nii et see on meie jaoks väga suur probleem sest äh, konkurents ja avatud turg on äh, äh, seotud väga erinevate toetusskeemidega, nii et kõik stiimulid, stiimulite kaotamine ükskõik millise energiaallika suhtes äh, Äh, võib osutuda problemaatiliseks, sellega peaks hakkama tegelema kahe tuhande kahekümnenda aastast alates, nagu seda ütlesime paar tundi tagasi volinik Anietele. ja siis äh, saab hakata ka kauplema. kallid kolleegid, kui soovite midagi öelda, härra raportöör või volinik, teil on veel kuus minutit. Well, it is not necessary to speak ei pea kuus minutit rääkima just, aga tuleksin nüüd kokkuvõtte juurde selle arutelu lõpuks. väga oluline küsimus, mis puudutab elektrisüsteemide ühendamist, tuleb, eh, üks võimalus selle tegemiseks on see, et meil on väga suur potentsiaal Eh, taastuvenergia kasutamiseks Läänemeres ja Põhjameres, samuti ka Kagu-Euroopas eh, ja samuti ka Pürenee poolsaarel. kui me selle probleemi lahendame, Eh, impordime, eh, impordime vähem Euroopasse energiat, me suudame oma kliimaeesmärke täita. kui me seda soovime teha, siis meil on vaja rohkem kasutada taastuvenergiaid ja samuti eh, tuleb kasutada olemasolevat potentsiaali Euroopa turu elavdamiseks. arvan, et tulevikus võtab kogu energiasüsteem suurema osa kogu energiasüsteemist. arvan, et see on hea, sest eh, fossiilkütuste puhul, gaasi või söe puhul eh, on see seotud teiste valdkondadega. Eh, kui me kasutame taastuvenergiat potentsiaali, suudame lahendada paljusid probleeme, mis on energiaga seotud, mitte ainult kliimaeesmärke, vaid ka mm, puudutab see Äh, oma äh, tootluse piisavat kasutamist, selle asemel, et tuua vajaminevat energiat idast. suur tänu teile selle eest ja nüüd äh, raporti hääletamine toimub kolmeteistkümnendal oktoobril kaks tuhat viisteist ITRE komisjonis. hiljem toimub hääletamine täiskogul. nüüd lähme päevakorrapunkti viisteist juurde ITRE missioon Taani kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal juunil eh, ning see on siis eh, aruanne, meil toimus eh, kõrge, me olime kõrgetasemeliselt esindatud. meie delegatsiooni esimees oli kolleeg Morten Peterson, kes on meie komisjoni aseesimees. kui tohin niimoodi öelda, siis äh, missioon eh, tegeles meie missioon ka eh, Kopenhaageni linna jõupingutusi kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eh, süsinikneutraalseks linnaks saada. see on, see meiega on, meile pakub huvi ka tutvustumine Taani tööstusega, kohalike omavalitsustega ning tagasiside on äh, ka äh, liikmete äh, liikmete dokumentide seas olemas, kuid oleks hea, kui me nüüd kuuleks ära härra Peterson. suur tänu. meil oli väga huvitav programm tegelesime küsimustega, mis meie komisjonile suurt huvi pakub, pakuvad, nagu esimees äh, mainis, me külastasime Kopenhaagenit, rääkisime nutikatest linnadest, kodanike suhtumisest ning samuti ka Energialiidu väljatöötamisest ning Kopenhaageni puhul äh, on oluline ka kompensatsioon kom äh, Kopenhaageni ambitsioon saada süsinikuneutraalseks linnaks kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. on tore, kui soovitakse nii ambitsioonikaid eesmärke täita. samuti külastasime ka TAM-i Tööstusteede Konföderatsiooni ning samuti rääkisime paljude energiakulukate tööstuste esindajatega, rääkisime väljakutsetest, mis nende ees seisavad saime ülevaate sellest, mida nemad soovivad saavutada energia säästmise osas olles sealjuures energiakulukad ettevõtted, eh, mida teha, et nad oleks endiselt edukad maailmaturul, samuti rääkisime toiduainetööstuste esindajatega, mis on samuti tööjõu- ja energiakulukad. võttes arvesse, et me külastasime ka eh, tuuleenergia eh, ja taastuvenergiaga tegelevate ettevõtetega. külastasime ka üldse farmaatsiatööstust, tegelikult külastasime nende laboratooriumi ja rääkisime seal ka vivisektsioonist. see oli meie delegatsiooni jaoks üsnagi uus kogemus. me külastasime ka esimest avalikku süsiniku, ähm, süsinikuneutraalset ehitist äh, Taanis. rääkisime Taani teadlaste poolt välja pakutud lahendustest äh, süsinikuneutraalse äh, tuleviku nimel. me samuti nägime, kuidas on võimalik konkurentsivõimet ja energia säästmist kokku viia. lõpetuseks külastasime ka offshore tuuleparki, nägime ehm, Taani suurimat tuuleparki, mis toodab neli megavatti energiat ning pakub ehm, elektrit ehm, sadale tuhandele majapidamisele Taanis ehk siis neli, neljale protsendile kõigile majapidamistest ja seda just selle tuulepargi abil, see oli väga huvitav näha seda äh, sellise äh, tegevuse suurust ja äh, võimsust. see, äh, see oli siis, see oli siis Taani põhjaosas, mitte Läänemeres. nii et see oli Norra ranniku vastas, see on tohutu suur projekt ja loomulikult väga huvitav, võttes arvesse, millised meile arutelud on siin toimunud ja Eh, see, rääkisime ka sellest, millal kommertstasandil rääkides eh, oleks eh, tuuleenergia majanduslikult kasulikult. asja muutus keerulisemaks see, et need saabumise päeval toimusid üldvalimised Taanis, nii et väga paljud poliitikud olid põhjusega väga hõivatud, nii et neil oleks ikka muud teha, kui meiega kohtuda vaja, aga selliseid asju pole võimalik ette näha aga samas see tekitas meie jaoks teatud probleeme, samas aga toimusid väga huvitavad arutelud kohalike elanikega. ning sooviksin lõpetuseks tänada delegatsiooni ning äh, delegatsiooni liikmeid. oli äh, suur au seda delegatsiooni juhtida ning äh, suur tänu ka meie suurepärasele sekretärile selle organiseerimise eest, oli suur rõõm ja suur kogemus, aitäh! suur tänu, kolleeg! kas võin küsida eh, kolleege, kes saalis on, kas te võib-olla soovite võtta sõna, et midagi lisada? keegi ei soovi seda teha. oli väga ülevaatlik eh, raport eh, teie endi käest. aitäh teile, kolleeg Peterson, sõnavõtu eest. suur tänu sõnavõtu päevakorrapunkti eest. ning nüüd järgmine punkt. Äh, äh, ülevaade toimuvatest kolmepoolsetest läbirääkimistest. kõigepealt äh, üldandmete kaitsemäärus, härra Kellit ei ole meiega koos, ta ei saanud Brüsselisse tulla. tal on kärbseprobleemid. no exactly, but he is healthy probably, we hope so loodame, et kärbseprobleemid lahenevad. loodetavasti isiklikult temaga on kõik korras, aga meil on teisi kolleege, kes tegelevad nende oluliste teemadega, näiteks võrgu turvalisuse projekt, proua Pilar del Castillo, tema on peaaegu lõppenud raportöör kes selle teemaga tegeleb. ITRE vastavalt reeglile viiskümmend neli on äh, kaasarvamuse äh, esitaja. viimase päeva äh, parlamendi koosseisu ajal võttis vastu, võtsime vastu arvamuse, mitte kõik ei olnud selle aja parlamendi liikmed. ning esimese seisukoha võttis parlament vastu märtsis kaks tuhat neliteist. läbirääkimised algasid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris ning see oli siis meie uue parlamendi koosseisu töö alguses. meie kolleeg Madame Pilar del Castillo on valmis äh, raporteerima, kuid äh, millised näevad välja asjad Eh, suur tänu, härra esimees, suur tänu selle taustinfo andmise eest, ma ei pea nüüd ise hakkama seda selgitama, et millal me esimest korda hääletasime komisjonis, millal täiskogus ja nii edasi ja nii edasi. nagu te ütlesite, kolmepoolsed läbirääkimised läksid käima kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kolmeteistkümnendal oktoobril, viimane kolmepoolne kohtumine toimus enne suvepuhkusi, kahekümnendal juunil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, nii et veel sellel aastal selle direktiivi eesmärgiks on kübertur-, turvalisus Euroopa Liidus ja on oluline, et äh, Euroopa Liidus kriitilised infrastruktuurid on valmis äh, vastu äh, panema küber rünnakutele. Viiekümne neljas kodukorra punkt on see, mis juhib meie tegevust. ITREL on äh, ainupädevus äh, CERT meeskondade osas seda vastavalt direktiivi artiklile seitse. nii et näiteks liikmesriigid peavad tagama selle, et igas, iga kriitiline sektor, mis on välja toodud äh, direktiivis, omab sellist äh, CERT meeskonda ja et nendel on ka võima-, äh, suutlikkus siis infoturbe intsidentsidega tegeleda. siseriiklikud CERT-id peavad siis omavahel olema ühenduses, nad peavad rääkima infoturbe intsidentidest ja oluline on varase hoiatuse süsteem. mis on siis nüüd äh, lahendamata küsimused, mis meie komisjoni jaoks võiksid olla olulised? mõned küsimused äh, on tõesti meie jaoks olulised, sest langevad meie pädevuse alla. kõigepealt äh, parlament tahab, et CERT võrgustikus tehtaks rohkem koostööd praegune tekst äh, koostöö kohta on tõesti suhteliselt äh, nõrk. väga palju on aluseks võetud vabatahtlikkus, aga vabatahtlikkus tähendab automaatselt seda, et need kohustused äh, ei olegi enam kohustused, vaid soovitused. nii et operatiivkoostöö riskid äh, on liiga suured äh, ja see lõpuks ei ole ilmselt väga tõhus, see koostöö. me tahaksime rohkem survet seada, et see koostöö toodaks kõrgemale tasandile liikmesriikide vahel. teisalt käivad praegu arengud selle kohta, kas äh, selle direktiivi rakendusala tuleks laiendada, et ei oleks kaasatud mitte ainult kriitiline taristu, ja kriitiline taristu siis tavaliselt tähendab äh, veeinfrastruktuuri, energia, transpordi ja finantsteenuste sektorit. Need on need äh, traditsioonilised neli kriitilist äh, taristust, kriitilise tähtsusega taristut. aga nüüd me tahaksime seda laiendada. komisjon ka selle sisulise ettepaneku tegid, et oleks kaasatud ka infoühiskonna teenused näiteks pilveteenused ja nii edasi. kui need teenused oleks ka kaasatud, siis tähendaks see seda, et äh, ka nende puhul tuleb te-, täita teatud nõudeid. läbirääkimistel ikka tihti viimasel hetkel tuleks, tullakse välja uute ettepanekutega, nii et äh, need äh, IT-teenused, infote-, ühiskonnateenused võib-olla mitte tembeldada kriitilise tähtsusega äh, teenusteks, vaid üliolulisteks. ja siis oleks võimalik nad tuua ka tegelikult sinna taristute juurde, kus peab olema turbetase, turbetase kõrgemal igal juhul on see küsimus lahendamata tänaseks ja ei ole ka mingisuguseid kuupäevi praegu veel järgmisteks äh, läbirääkimisteks, aga ilmselt detsembri alguses. ja siis ma annan teile ka asjast teada, aga kui teil on küsimusi, siis äh, võtke minuga ühendust ja hea meelega jagan teiega infot. suur tänu. suur tänu, Pilar. järgmine kord, nagu ma saan aru, räägid veel meile sellest, mis juhtus. aga kas kellelgi on küsimusi? variraportööre kohal ei ole eelmise mandaadi ajal sai see töö juba tehtud ja fraktsioonid sellepärast ei saatnud ühtegi variraportööri siia. komisjon esitas oma ettepaneku veebruaris kaks tuhat kolmteist, kaks ja pool aastat tagasi ja kui see vastu võetakse, on tegemist esimese horisontaalse Euroopa Liidu seadusandlusega küber- turvalisuse osas. esimest korda ajaloos võtab Euroopa midagi sellist vastu. kõik liikmesriigid panustavad siis küberturvalisusesse. suur tänu, proua Castillo, nende märkuste eest. suur tänu, et rääkisite sellest, millised on puudujäägid, millised on positiivsed küljed. võib-olla on vaja isegi uut direktiivi väga raske on loomulikult rääkida juba uuest direktiivist, enne kui on äh, jõutud kokkuleppele veel vanagi osas, aga puudujäägid on tõsised ja paljud te need vist ka välja tõite. suur tänu, suur tänu aega kulutamast sellele ja suur tänu selle ülevaate eest. järgmine teema, koostalitusvõime lahendused Euroopa avaliku sektori, ettevõtete ja kodanike jaoks. koostalitusvõime kui avaliku sektori kaasajastamise vahend. digitaalne ühisturg on peaaegu sama oluline, võib-olla isegi sama oluline kui Energialiit meie mandaadi ajal, midagi uut. viimase mandaadi ajal oli kõik energiaga seonduv palju olulisem. täna on aga digitaalühenduse küsimused väga päevakajalised. Carlos Sorinho val-, vastutab selle teema eest ISA kaks programmi eest, mis asendab praeguse ISA programmi, vist siis järgmise aasta jaanuarist. aega palju ei ole. üks triloog leidis aset teisel septembril. kuidas siis on olukord, kallis kolleeg? suur tänu, härra esimees. ma tahaksin rõhutada seda, et ma olen täiesti nõus sellega, et tõesti väga oluline on ähm, digitaalne ühendus ja väga oluline on energialiit. Need on kaks suurt Euroopa Liidu mootorit. just nimelt meie mandaadi ajal. aga härra esimees, Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid äh, kokkuleppele ISA kaks programmi osas nii et äh, oleme valmis minema täiesti tavalise hääletuse juurde ja võtta see määrus vastu. põhimõtteliselt on võimalik, et aasta, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist hakkabki see programm tööle ja vahetatakse välja praegune e, ISA programm, mis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus aegub sada kolmkümmend üks miljonit eurot on siis ette nähtud kohtalitusvõime edendamiseks, ette on nähtud see nii avalikul sektoril, erasektorile kui ka kodanike jaoks. see programm, mille kallal me täna tegutsema, ei ole sugugi lihtsalt eelneva programmi jätkamine. on kaks põhimõtteliselt küsimust, me oleme kõik väga hästi teadlikud sellest, et tegemist on äh, uue digitaalliidu esimese sammuga. lisaks sellele on vahepeal toimunud tehnoloogias märkimisväärne hüpe ja sellepärast pidime me sisse viima väga olulised muudatused eelnevasse programmi nõukogu ja parlament on sellest asjast palju rääkinud, me võitlesime kõvasti ja lõpuks oli nõukogu äh, meiega nõus. meie jaoks oli väga oluline ja see puudutab meid kõiki. nimelt äh, meie olime alguses äh, vastutav küsimus sisuliselt, aga pidime koostööd tegema ka IMCO-ga aga üks meie jaoks väga oluline küsimus, meie pädevuse puudutav küsimus oli see, et me ei tahtnud äh, lihtsalt, et see programm oleks äh, koostalitusvõime tehnoloogiline, ähm, puudutaks ainult seda tehnoloogilist äh, poolt, vaid oluline oleks see, et ta toetaks ühtset platvorm, platvormi, et kujundataks välja ühtsed vahendid, mis aitaksid siis erinevatel Äh, valitsusorganitel oma lahendused selle põhjalt välja arendada. nii et äh, meie olime huvitatud äh, sellest, et see asi läheks kohagi praktiliselt käima. saja kolmekümne ühe miljoni euroga saab äh, koheselt hakata tegema avaliku sektori tõhususe tõstmisega ja, ja laiendada siis äh, seda osa, mis on äh, ühine. kriteeriumid olid meie jaoks olulised äh, kandidaatide puhul, äh, et need oleksid selged ja läbipaistvad. näiteks äh, meie jaoks oluline üks kriteerium, äh, territoriaalne Euroopa Liit ei taha rahastada ainult neid lahendusi, mis on siseriiklikud oma olu, öö, ähm, olemuselt, vaid öö, äh, oleksid siiski euroopalikumad. ja teiseks me toetame neid lahendusi, mida oleks võimalik äh, ära kasutada uutes platvormides. ja me oleme rõhunud seda, kui oluline on lihtsustada menetluskorda. et see programm oleks nii kasutajasõbralik kui võimalik. lisaks sellele õnnestus meil sisse tuua ka äh, kasutaja kogukondade mõõde on väga oluline, see, et oleks omavahel ühenduses kasutajad, nii nagu see praegu on, ja need, kes rahastavad neid programme, ehk siis Euroopa Komisjon. mis see siis tähendab? on väga oluline, et meil oleks võimalus, et kodanikuühiskond saaks need äh, programmid omaks võtta ja sellepärast me olemegi näinud äh, ette äh, nii-öelda kasutajate ühenduse loomise, kes saaksid online'is sidusalt olla kaasatud selle programmi käivitamisesse ja äh, Äh, kui see programm ei käivitu, oleksid osa siis probleemi lahendusest. niimoodi oleks lisandu, lisandväärtus väga suur, seda me oleme alati rõhutanud äh, ühisturu puhul, on oluline, et oleks seos avaliku sektori, erasektori ja kodaniku vahel. Need teljed tuleb luua, tuleb tagada juurdepääs kõigile, tuleb võidelda digitaalse tõrjutuse vastu tuleb äh, rahastada äh, kõige uuematesse tehnoloogilistesse vahenditesse ja kodanik kaasata. ja ma arvan, et me oleme jõudnud tasakaaluni küsimuses, mis meie jaoks on väga oluline ja millele viitas äh, Liibe komisjon, nimelt andmekaitse ja andmete edastamine. me tahaksime siin tuua sisse uued normid kahe tuhande kuueteistkümnenda ja kahekümnenda vahel. väga olulised on andmekaitse puhul äh, võrguneutraalsuse põhimõte. see on teema, mis praegu on pidevas äh, muutuses. kui norme välja äh, toodetakse, välja töötatakse, peaks koheselt ka see raamistik sellega kaasas käima, vot see on meie eesmärk ja ma tahaksin rõhutada veel seda, kui hästi sujus koostöö kõikide kolleegide vahel, variraportööridega, teiste komisjonide kolleegidega, IMCO ja Liibega ja parlamendi töötajaskond, komisjon on meid palju aidanud ja siin ka nõukogu üsna tihti need kontaktid olid mitteametlikud, aga tulemused saavutasime sellised, nagu me tahtsime, tundub, et asi on selles mõttes hästi so.. jah, aitäh äh, selle eest, me loodame, et kolmeteistkümnendal oktoobril saame hääletada selle kokkuleppe üle, aga kõigepealt fraktsioonide juhid peavad saatma meile kirja, kus kinnitavad seda kokkulepet, ma saan aru, et seda veel ei ole toimunud. jah, veel ei ole, ütleb ka äh, härra Sorinio. Äh, kas me peame seda ootama? ei, ei, ei. me oleme juba saanud selle kinnituse esimeestelt, nii et, et kõik on hääletuseks valmis. hästi. kõik on valmis, niisiis kolmeteistkümnendal oktoobril me siis hääletame. aitäh, kolleeg. et teil õnnestus saavutada kokkulepe ja et te saite anda ka suure tõuke kogu sellele teemale. kas meil on muid küsimusi päevakorras? ei ole. järgmine kohtumine. aa, ei siiski, siiski, härra Bonino saab sõna. aitäh. mul on üks küsimus muude küsimuste all tahaksin tõstatada küsimuse sellest, et kas meie komisjon ei võiks kokku kutsuda erakorralise äh, koosoleku, et tegeleda Volkswageni juhtumiga. mulle näib, et meie komisjon äh, on just õige koht, äh, kus tegeleda selle probleemiga, mis on tekkimas USA-s, aga näib, et see mõjutab ka Euroopat, niisiis härra esimees, tahaksin küsida, et kas me võiks Volkswageni juhtumi puhul korraldada erakorralise koosoleku, minu arvates on probleem väga tõsine, aitäh! jah, me võtame kindlasti äh, teie märkuste teadmiseks, see on oluline. tõenäoliselt peaksime seda temaatikat laiendama mitte ainult ühele Euroopa ettevõttele, vaid ka mõnedele teistele. jah, ja me teame, et äh, läbirääkimised on käimas ning selle teemaga on äh, seotud ka Äh, mõned teised äh, ning äh, mõtleme siis sellele, kuidas teie märkusega arvestada. on see vastuvõetav? jah. kolleeg Martin soovis samuti sõna aitäh, esimees, mina sooviksin juhtida teie tähelepanu sellele, et täna hommikul mitmed raportite hääletused lükati eh, edasi, kõik teavad, mis täna hommikul juhtus, ma hakkasin rääkima kodukorra reeglitest, aga ma loodan teie abile, et me saaksime siiski nende raportite üle hääletada võimalikult kiiresti, eh, sellepärast et need raportid on juba Strasbourgi täiskogu päevakorras ja ma ei tahaks, et neid Äh, igavesti edasi lükatakse, sellepärast, niisiis ma loodan, et te hoolitsete selle eest, et me saaksime äh, näiteks korraldada ka Strasbourgis erakorralise komisjoni koosolekuid hääletada, aitäh! aitäh! Äh, ma saan teie taotlusest aru, jah, igaveseks ajaks või määramata ajaks edasilükkamine on tõesti väga ohtlik ning me Äh, sooviksime siiski hääletada nii kiiresti kui võimalik. me teeme kõike äh, selleks, et kõik muudatusettepanekud oleks tõlgitud. Äh, te teate, härra Martin, kõik muudatusettepanekud tuleb tõlkida. niisiis jah, hetkel need muudatusettepanekud ei ole tõlgitud. nii et, et me peame laskma nad kõik tõlkida. me peame laskma kõik muudatusettepanekud tõlkida, jah, esimees ütleb, et see ei ole päris sama, mis suuline tõlge. kirjalikku tõlget teevad inimesed, kes on Luksemburgis. It's quite different issue. okei okay,, dear friends. niisiis, kallid sõbrad Äh, see oleks kõik, meie järgmine koosolek on kaheteistkümnenda oktoobri pärastlõunal ja ka kolmeteistkümnendal oktoobril, nii hommikul kui pärastlõunal. Äh, kohtume siis mõne nädala pärast ja loomulikult kohtume ka Strasbourgis. Äh, nii et, et aitäh kõigile!